teisi, suur aitäh teile! suur tänu, härra Toll ja järgmisena on sõna härra Schultzil viieks ja pooleks minutiks. suur tänu, härra president, daamid ja härrad! Euroopa Parlament on äh, harva rääkinud äh, ülemkogu ettevalmistusest nii äh, karmis kriisi kontekstis nagu praegu. me ei tohiks endale illusioone luua, Euroopa Ülemkogu on tõesti ajaloolise tähtsusega, sest et see otsustab Euroopa Liidu tuleviku üle. sel nädalal lugesin Saksa ajalehest väga huvitavat lauset, turud ei usalda Euroopa Liitu sest et äh, turg ei usu, et Euroopa Liit on võimeline probleemidele lahendust leidma. Euroopa Liidu kodanikud ei usalda Euroopa Liitu, sest et Euroopa Liit, vabandust, et kodanikud ei usu, et valitsused suudavad nende probleemid lahendada. tegemist on sügava kriisiga, usalduskriisiga Euroopa Liidu suhtes. nii et igalühel oma kriis. Need probleemid on meile ammu teada küsimus seisneb aga selles, kas me tahame neile ka päriselt lahendused leida, teha seda julgelt, vapralt, kas oleme eh, võib-olla hoopiski valmis pigem alla andma, sest et me ei ole piisavalt vaprad ja ma tean, et ma võin eh, sellega muutuda veidi ebapopulaarseks, aga tegelikult on meil vaja rohkem Euroopat, rohkem julgust selleks, et kriisist väljuda. miks on vaja meil rohkem Euroopa Liitu? ülemkogul peavad riigi ja valitsusjuhid jällegi ohjad enda kätte haarama, sest et tegelikult ei otsusta riigi- ja valitsusjuhid mitte üksi. meil on Euroopas nelikümmend kolm ettevõtet, kelle äh, käive on suurem kui äh, mõnede liikmesriikide eelarve, näiteks Poola riigieelarve, nii et on nelikümmend kolm ettevõtet, kes on põhimõtteliselt sama võimsad kui Poola peaminister. ja nemad otsustavad inimeste tuleviku üle Euroopas. enne majandusministrite nõukogu või ülemkogu alati kaks-kolm reitinguagentuuri, arvavad, et see, mis on välja käidud, ei ole see õige ja kes haaravad põhimõtteliselt enda kätte majandusliku jõu Euroopas, kes otsustavad Euroopa tuleviku üle. kes need reitinguagentuurid on, kes neile maksab? sest et nad ei tee ju tööd mitte lihtsalt äh, hiilguse nimel, neile makstakse, neile maksavad need, kelle huvisid reitinguagentuurid kaitsevad ja seega peab, peab, peab riigi ja valitsusjuhtidel olema piisavalt julgust, et öö, oma riigi asjade ajamine jälle enda valdusesse võtta ja nad ei suuda seda teha siis, kui nad on killustunud. hetkel kujutab Euroopa Liit seitse koma kaheksa protsenti maailma rahvastikust, kahe tuhande viiekümnendal aastal aga langeb see protsent nelja protsendini ülejäänud üheksakümmend kuus protsenti ei ole inimesed, kes ilmtingimata pööravad pilgu vaid Euroopa poole. majanduslikud jõud üle terve maailma ei jää ootama äh, seda, et äh, seda, mida Euroopa teeb, kui me alustame siin kas või Saksamaast ja Maltast. igaüks arvab, et nad saavad ise hakkama see on ka taas riigistamise ideoloogia, millest me ikka jälle kuuleme, kui me räägime ka rahandusest, äh, finantsidest, keskkonnast, siis me saame ellu jääda vaid siis, kui me töötame ühisko-, üheskoos. meil peab olema ühine tahe jõuda selleni, et Euroopa Liit oleks kõige suurem majanduslik jõud maailmas selleks on vaja solidaarsust, solidaarsus tähendab to-, üksteise toetamist, samuti jagamist. see tähendab ka finantstehingute maksustamist. kui ma ostan äh, piima supermarketist, siis maksan ma käibemaksu, aga kui ma ostan mingisuguseid finantstooteid, siis ma midagi ei maksa, see lähenemine on absoluutselt vale, nii et finantstehingute maksustamist on meil tarvis. mitmeid kordi on seda olukorda juba kirjeldatud, kõik on teada. me ei tohiks siin üht riiki teise vastu üles ässitada, luua vastandlikke tundeid. me peame suutma tegutseda üheskoos, kui me seda teha ei suuda, siis Euroopa Liidu äh, idee kui selline satub ohu, ohtu tegemist on ju piiriülese projektiga, meil on vaja tagada rahu, stabiilsus, Euroopa Liit läheb kaugemale vaid poliitilisest liidust ja me võime sellest ilma jääda, me oleme näinud, et kahekümne esimesel sajandil kõik need ohud, mis on toonud kaasa katastroofi Euroopa Liidu